vastavat lahendust äh, nende probleemide juurdele ja seda nii kõikidel selle riigi tasanditel. suur tänu, proua volinik Reding ja lõppkokkuvõtteks äh, tehti kuus resolutsiooni ettepanekut äh, ja hääletamine toimub pärast sõnavõtte täna. järgnev päevakorrapunkt on olukord Kesk-Aafrika Vabariigis ning järgnevalt äh, selle resolutsiooni autorid ning üheks minutiks äh, kolleeg Mikalski, palun. suur tänu, president, volinik, daamid ja härrad. Kesk-Aafrika Vabariik on läbi kukkunud riik. ja pole ime, et äh, kõik see, millest me oma resolutsioonis räägime, seal toimub. relvakonflikti õhutajad on pääsenud karistuseta. humanitaarolukorda ei ole parandatud. me peame rakendama kõiki oma võimalusi, diplomaatilisi kanaleid, samuti peame tegutsema majandussektoris. me oleme andnud üle kahekümne miljoni euro, me oleme selle riigi jaoks kõige suurem doonor, annetaja, kuid palju sellest rahast läheb ähm, kuhugile kaduma ja ei jõua nendeni, kellel seda vaja on. suur tänu, härra Migalski järgmine kõneleja, härra Breda. suur tänu. me räägime täna Kesk-Aafrika Vabariigist. see teema võeti päevakorda eelmisel nädalal, Bahrein võeti päevakorda alles esmaspäeval. aga kui me tegime ettepaneku Kesk-Aafrika Vabariiki arutada, siis paljud kolleegid küsisid, mis seal üldse juhtub, kas ongi vaja nii pakiliselt seda küsimust arutada. nädalavahetusel leidsid aset sündmused, mis näitasid, et ähm, tegemist on tõesti äh, erakorralise olukorraga. riigi äh, lääneosas said ühesõnaga äh, mässuliste ja endise presidendi võim-, võitlejate vahel surma üle seitsmekümne inimese, riik on äh, kaoses, humanitaarolukord on murettekitav ja inimõigustega pole olukord korras. see teeb meile muret. tegime resolutsiooni ettepaneku, äh, Valeri Amos on ÜRO äh, humanitaarabi eest vastutav ametnik ja ta on meile ka oma sõnumi saatnud. järgmine kõneleja, palun. suur tänu. Seleka koalitsioon Kesk-Aafrika Vabariigis paneb toime julmi kuritegusid tsiviilelanikkonna vastu kodanikud elavad hirmus, inimesed põgenevad savannidesse, džunglisse mässuliste eest ja me peame midagi tegema, et äh, olukorda päästa äh, me oleme saanud anda arstiabi, aga riigil on vaja ka meie poliitilist tuge. kõik jõupingutused on tähtsad tähtis on stabiliseerida olukord, ähm, kaitsta tsiviilelanikkonda ja tagada, et tulevikus toimuksid vabad valimised. illegaalsete relvade kokkukogumise programm oli väga hea mõte. suur aitäh, proua Juland, palun! suur tänu! peaaegu kuus kuud on möödunud sellest, kui Kesk-Aafrika Vabariigis võeti ebaseaduslikult võim. olukord halveneb iga päevaga ja õigusriigi põhimõtteid ei austata, seetõttu on vaja kiirelt tagada tsiviilelanikkonna kaitse. selleks, et karistamatuse õhkkond kaoks, on vaja, et kohtusüsteem võtaks vastutusele need, kes on kuritegusid sooritanud, kes on inimõigusi rikkunud ja tuleb sekkuda ka rahvusvahelisel tasandil, alles eelmisel kuul ütles seda Rahvusvaheline Kriminaalkohus, sest ähm, ähm, riik tuleb demilitariseerida ning tuleb ellu viia põhjalik rahuplaan. suur tänu, kolleeg Garcia on järgmine. kolleeg Veržia, palun me arutame Kesk-Aafrika Vabariigi mm, olukorda juba mitmendat korda, eh, nagu siin öeldi, ehm, sellega ehm, mässuliste juht kuulutas kuu aega tagasi ennast ise riigijuhiks ebaseaduslikult, eh, kuid eh, kuidas ära hoida väg-, vägivalda? Ehm, ka Tšaadil on väga tõsine vastutus olukorra eest Kesk-Aafrika Vabariigis. Kesk-Aafrika Vabariigis tuleb sekkuda, aga meil on ka teatud ohud. Euroopa Liit on andnud sellele riigile väga palju abi, kuigi sellel riigil on tohutud loodusvarad, samas on riik üks vaesemaid kõige, kogu maailmas. miljonitel inimestel on praegu häda Äh, hädavajalikku humanitaarabi ning ähm, rahvusvaheline üldsus, ÜRO peavad kindlaks määrama, kellega koos teha, kelle, kelle võimu all tegelikult riik on. suur aitäh, äh, kolleeg Veržia, kolleeg Lohviler, palun. suur tänu Kesk-Aafrika Vabariigi elanikkond kannatab aastatepikkuse konflikti tagajärjel ning inimõiguste rikkumise tõttu, seda nii riigivõimude kui ka mässuliste poolt. kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast alates on, kui mässulised kuulutasid välja äh, konflikti vaba äh,, valitsuste võimudega ja kutsusid üles minema relvadele, äh, see on kaasa toonud äh, massilisi tapmisi inimesi võetakse vahe all, vahi alla, samas neile süüdistust ei esitata, tüdrukuid ja naisi vägistatakse ning orjastatakse seksuaalselt. samas paljud mässuliste äh, äh, koalitsioonid kutsuvad üles äh, lapssõdurite kasutamisele. konflikt läheb aina intensiivsemaks ning seetõttu saab selgeks, et väga nõrgad riigistruktuurid on kokku kukkunud ja kohtuvõim kui selline ei eksisteeri. aastatepikkune vägivald ning äh, ebatõhus valitsus on viinud selleni, et äh, toiduainete nappus on, hinnad on väga kõrged ning paljud inimesed peavad riigist äh, lahkuma selleks, et oma elatusallikaid tagada. täna räägitakse ühest koma kuuest miljonist inimesest, kellel on puudu toiduainetest, veest, katusest pea kohal ning meditsiiniabist Euroopa Liit äh, peab aitama humanitaarabi edastada ning äh, Kesk-Aafrika Vabariigi valitsust äh, toetada selleks, et oleks võimalik toimima panna tõhus valitsus. eriti peab Euroopa Liit töötama selles suunas, et inimõiguste rikkumine lõpeb ning vastutusele võetakse need, kes neid kuritegusid on ellu viinud. oluline on see, et oleks segauurimiskomisjonid, mis Äh, aitaksid seda asja uurida ja seda peaks ka Euroopa Liit toetama, aitäh! suur aitäh! Ja. nüüd fraktsioonide nimel saavad sõna esimesena proua Gabriel. E e, me tervitasime äh, seda, et Kesk-Aafrika vabariigi poliitiline olukord on nagu paranenud, aga humanitaarolukord on väga keeruline ja jällegi on meil õigus. stabiliseerumis- ja ülesehitusprotsess on praegu ohtu sattunud, millised on meie äh, prioriteedid? humanitaarkriis puudutab äh, üle ühe koma kuue miljoni isiku, tuleb aidata sisepõgenikke, tuleb lapssõdurite probleemiga tegeleda ja kolmandaks tuleb Äh, äh, lõpuni viia äh, relvade kokkukogumine kogu riigis, Libervilli lepingu elluviimine on lahenduseks kriisist väljatulekuks, rahvusvaheline üldsus peab oma missiooni tugevdama, et ka kohapeal kohustusi täidetaks. tänan. Gabriel, es folgt nun herr kolleegi Reipo. arvoisa. järgmine kõneleja, härra Repo härra president, juba teist korda arutame me siin parlamendis inimõiguste olukorra halvenemist Kesk-Aafrika Vabariigis. aastakümneid on see riik olnud üks vaesemaid ja kõige hullemas olukorras olevaid riike maailmas ning Euroopa Liit peab, peab väga põhjalikult kaaluma, mida ta kavatseb selle riigi toetamiseks teha. meie väärtuste hulgas on põhikohal inimõigused ning Euroopa Liit üritab ka Kesk-Aafrika Vabariigi tsiviilelanikkonda toetada, kuid nende olukord on hetkel väga raske, nad peavad kodust lahkuma, kuna vägivallaaktid on taas käivitunud. samuti kasutatakse näiteks naistevastase relvana vägistamist. nii et minu arust me peaksime kinni pidama rahvusvahelise kriminaalkohtu otsusest uurida riigis toimuvat. väga oluline on see, et kõik sõjakuriteod saaksid väga korralikult uuritud ning kurjategijad karistatud. suur aitäh, nüüd aitäh, härra Repo ning järgmisena härra Obermeier. suur tänu, president Selaka mässuliste koalitsioon on läbi viinud äh, massilisi vägistamisi inimõiguste rikkumist ning äh, inimeste tapmist erinevatest äh, provintsides. Nad võivad äh, lihtsalt arbitraarselt käia kohaliku elanikkonnaga ringi, nagu nad tahavad. seeläga mässuliste koalitsioon peab seetõttu saama hävitava hinnangu osaliseks rahvusvahelise kogukonna poolt ning kurjategijad, kurjategijad tuleb tuua nii rahvusvahelise kui ka rahvusvahelise humanitaarõiguse järgi kohtusse rahvusvaheline kohus on juba äh, olukorraga Kesk-Aafrika Vabariigis ning äh, nende statuudi kohaselt äh, peaks ka sõjakurjategijad aru saama, et õnneks ei aegu sõjakuriteod ja inimvastased kuriteod, aitäh! suur tänu, härra Obermeier! Need olid fraktsioonide nimel kõnelejad ja nüüd ülejäänud kõnelejad, esiteks härra Kelly, suur aitäh, härra president, nii nagu öeldud, me arutame Kesk-Aafrika Vabariiki siin täna juba teist korda ning eelkõige arutame me seda seetõttu, et Euroopa Liit on peamine doonor sellele riigile, me oleme andnud igal aastal üle kahekümne miljoni euro Kesk-Aafrika Vabariigi olukorra parandamiseks. kuigi Kesk-Aafrika Vabariik on juba tükk aega sõltumatu riik olnud, ei ole selles riigis praktiliselt mitte kunagi valitsenud rahu. on teada, et tegu on jõuka riigiga, mis puudutab, äh, mis puudutab neid maavarasid, seda raskem on mõista, miks see riik on nii vaene me peaksime avaldama survet, et vägivald selles riigis lõpuks ometi lõpu, lõpeks, sellepärast et kui vägivald ei lõpe, ei ole võimalik sellel riigil mitte mingil moel edu saavutada, aitäh. suur tänu, härra kolleeg Kelly ja järgmisena proua Gretu. suur aitäh. Kesk-Aafrika Vabariik on sattunud täielikku kaosesse mille tulemusena korrapäraselt rikutakse inimõigusi eriti alates sellest ajast kui seleka jõud märtsis võimule said seleka panded jõlguvad ringi nad marodööritsevad nad varastavad nad röövivad ning võttes arvesse kõiki neid õudusi mida nad on teinud näeme me, et see on sundinud inimesi nälga, kogu riik on praktiliselt lagunenud, olukord on umbes samasugune nagu Somaalias ja seetõttu on vaja, et rahvusvaheline üldsus sekkuks, et riiki taas rahu tagasi tuua, samuti on meil tarvis rohkem abi humanitaarabiorganisatsioonidelt, kes peaks aitama, kes peaksid aitama riigil ennast uuesti üles ehitada, samuti tuleks vaadata üle mandaat, mis anti rahvusvahelistele äh, rahukaitsejõududele, et need aitaksid kaasa rahu toomisel Kesk-Aafrika Vabariiki. suur aitäh, proua Gretu ja järgmisena saab sõna proua Makovei. mulle teeb väga suurt muret ka karistamatuse ja sõjaolukord, mis tundub valitsevat Kesk-Aafrika Vabariigis. inimesed surevad, neid piinatakse ja tundub, et mitte keegi ei reageeri. rahvusvaheline üldsus on selle uue kriisiga silmitsi olles olnud siiamaani suhteliselt vaikne. praegusel hetkel on Kesk-Aafrika sisemised konfliktid kasvanud, sajad tuhanded inimesed on põgenenud oma kodudest, lapsi on kuritarvitatud või on sunnitud neid sõjaväkke ning on viimane aeg, et rahvusvaheline kriminaalkohus alustab protsessi Kesk-Aafrika Vabariigi osa osas, sellepärast et rahvusvaheline õigus peab kehtima kõikides riikides, meie oleme vastutavad Kesk-Aafrika Vabariigi inimeste ees, me ei saa lihtsalt kõrval seista ja oodata ja vaadata, mis saab ja kes nendest relvastatud konfliktidest võitjana välja tuleb ja siis otsustada, keda me toetame, aitäh suur aitäh, proua Makovei ning nüüd me jõuame vaba mikrofoni juurde. jällegi on sõnasoovijaid rohkem, kui mul on võimalik sõna anda, aga ma alustan härra Liis-. suur aitäh, härra president, proua volinik. olukord Kesk-Aafrika Vabariigis on loomulikult äärmiselt keerukas ja tundub, et see läheb täiesti kontrolli alt välja. kokkupõrked endise presidendi Bozise järgijate ning praeguse valitsuse toetajate vahel järjest kasvavad. eelmisel nädalal sai surma seitsekümmend kolm inimest niisugustes konfliktides. mõni umbes tuhat Kesk-Aafrika Vabariigi sõdurit osalesid nendes konfliktides ning see on täiesti selgelt midagi sellist, mida võib tegelikult nimetada ebaõnnestunud riigiks, Kesk-Aafrika Vabariik on ebaõnnestunud riik ja rahvusvaheline üldsus peab tegutsema, et see konflikt lõpetada. tänan, kolleeg Lissek ja nüüd proua Kinga suur aitäh! sellest hetkest, kui Seleka mässulised märtsis võimule said, on olukord Kesk-Aafrika Vabariigis muutunud kohutavaks. vägivald, röövimine, vägistamised on muutunud täiesti tavaliseks. ja see on toonud kaasa inimeste põgenemise teatavatest piirkondadest seetõttu on kokku varisenud ka riigi põllumajandus ja riigi võimuorganite toimimine, kaasa arvatud näiteks meditsiiniteenistused, üks kolmandik inimestest on sunnitud olnud oma kodudest põgenema, terve hulk inimesi vajab otsekohe humanitaarabi, sada tuhat inimest vajab otsekohe meditsiinilist abi, lapsed ei käi enam koolis, väga paljud lapsed on võetud sõjaväkke rahvusvaheline üldsus peaks olema rohkem kohal selles piirkonnas läbi oma erinevate missioonide peaks rahvusvaheline üldsus rohkem kaitsma kongo tsiviilelanikke suur tänu proua Geringer ja nüüd proua Essaia suur aitäh president Kesk-Aafrika Vabariigis praktiliselt ei ole praegusel hetkel valitsust ja sealne olukord on väga suurt muret tekitav, eriti väljaspool pea, pealinna, arvestades, et seal ei ole praktiliselt mitte midagi, seal ei ole õigusriigi põhimõtteid, seal ei ole meditsiini, seal ei ole mitte, mitte midagi. väga paljud inimesed on põgenenud linnadest ning elavad maal, nad söövad juurikaid, nad üritavad kuidagi malaariast pääseda, inim-, emad surevad sünnitamise ajal, olukord on lihtsalt niivõrd kohutav ja seda hämmastavam on see, et rahvusvaheline üldsus ei ole pööranud piisavat tähelepanu niisuguses olukorras olevale riigile. täpselt nagu nii mõnedki kolleegid juba varem ütlesid, Euroopa Liit kui suurim doonor ei saa vältida oma vastutust ja sellest kõrvale hiilida, me peame nüüd kohe midagi ette võtma, et päästa inimelusid selles riigis suur tänu, proua kolleeg Essaia ning sellega lõpeb ka vaba mikrofon ning nüüd ma annan sõna proua Redingile. president, loomulikult komisjon tervitab seda resolutsiooni ettepanekut, sellepärast et olukord Kesk-Aafrika Vabariigis teeb meile väga suurt muret, eriti alates kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembris puhkenud kriisist enam kui viis kuud on juba Kesk-Aafrika Vabariik olnud kriisis ning liikumas anarhia poole. Al ainuüksi eelmisel nädalavahetusel sai surma enam kui kuuskümmend inimest. ja see tähendab selgelt religioosse ja ühiskondliku pinge kasvu. inimõiguste rikkumine ning rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumine on saanud tavaliseks. me jagame parlamendi muret ning jätkame kõikide probleemide lahendamise suunas koostööd et kaitsta inimõigusi ja võidelda karistamatusega me teeme seda koos oma rahvusvaheliste partneritega samuti rahvusvahelistel foorumitel näiteks üro äh, julge-, inimõiguste nõukogus. kahekümne viiendal märtsil andis proua Ashton välja äh, teatise, milles ta väljendas oma sügavat muret ning kinnitas ka, et võetakse arvesse kõiki inimõiguste probleeme Kesk-Aafrika Vabariigis. me pöördusime ka Kesk-Aafrika Vabariigi ülemineku valitsuse poole ettepanekuga, et nad võtaksid võimalikud meetmed õiguse ja korra tagastamisest tagamiseks ning Libervilli lepingust kinnipidamiseks. me pöördusime ka Aafrika Liidu poole ettepanekuga lasta rahukaitsejõud Kesk-Aafrika Vabariiki ning pöörd-, pöördume Kesk-Aafrika Vabariigi poole, et nad üritaksid taastada oma riigi stabiilsuse, stabiilsus programmi alusel, mida on rahastatud ka Euroopa Liidu stabiilsusvahenditest. Kesk-Aafrika Vabariik peaks, ei tohiks vajuda unustusse ja tänu sellele et euroopa parlament on nii aktiivselt tegelenud ei unusta me seda kriisi rahvusvaheline üldsus ja selle kaasamine kriisi lahendamisse on väga olulise tähtsusega seda kriisi tuleb lahendada ka ÜRO tasandil. siinkohal saan ma nimetada oma kolleegi Kristalina teatist kümnendast septembrist, milles ta muu mõistis hukka Euroopa Liidu ja ÜRO partnerorganisatsioonide töötajate mm, töötajad inimeste ründamise Kesk-Aafrikas, kes mõned meist ka hukkusid ning me oleme leinas koos nende peredega. kolleegid peaksid olema teadlikud sellest, et selles riigis on humanitaarolukord väga kohutav ja me peame tegema kõik, et kodanikke kaitsta, et kaitsta ka humanitaartöötajaid, humanitaarabi andjaid ja inimõiguste põhimõtteid. julgeolekust on saanud peamine probleem ning kuna julgeolek on niisugune suur probleem, siis ei saa abitööandjad enam piisavalt ringi liikuda. igasugused kuriteod, sealhulgas ka seksuaalvägivald, rüüstamine, tapmine, inimeste kodude rüüstamine mõjutavad kogu elu selles riigis. rahvas on juba üle piiri viidud Nad on masenduses, praegusel hetkel on korraldamisel Prantsusmaa ja OHA-ga kahekümne viiendal septembril kõrgetasemeline koosolek, kus soovitakse juhtida tähelepanu Kesk-Aafrika Vabariigi humanitaarvajadustele. Euroopa Liit on ka edaspidi aktiivselt kaasatud lähedasse koostöösse rahvusvaheliste partneritega eesmärgiga stabiliseerida Kesk-Aafrika Vabariik ning toetada sealt, sealseid poliitilisi protsesse. suur tänu, volinik Reding. sellega on debatt äh, lõppenud, kuus resolutsiooni ettepanekut on tehtud ning pärast äh, sõnavõtte hääletame nende üle. järgmine päevakorrapunkt on olu-.